pärastlõunat jätkame oma istungjärku nõukogu eesistaja Euroopa Komisjoni asepresident eilse istungi protokollid ja vastuvõetud tekstid on nüüd kättesaadavad. Kas keegi soovib sõna võtta ja kommenteerida neid aspekte? Tundub, et mitte. Seega protokoll on heaks kiidetud.